kallid kolleegid, alustame. me alustame täna pärastlõunast istungit sellega, et ähm, räägime Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioonist Te ilmselt mäletate, et äh, küberkuritegevusega seonduvad asjad tulid esile ähm, massilise jälitustegevuse alase allkomisjoni töö käigus, äh, kolleegid ilmselt mäletavad seda, et see oli meil suur äh, töö, mis me tegime selles vallas ära, võtsime vastu selle aasta märtsis ähm, resolutsiooni, kus me väljendasime tõsist muret äh, seoses Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse komisjoni tööga, nii et sellel kõigil on meie tööga otsene seos ja see on meie jaoks äärmiselt oluline küsimus, nii et uutele saadikutele ma ütleksin, et ähm, tundke huvi selle asja vastu, sest et äh, see puudutab Euroopa digitaalõiguste ähm, äh, alal tehtavat järeltööd, see kuritegevuse liik on võtmas maad, nii et äh, palun, kui teil on huvi, siis võtke ühendust kolleegidega, kes on olnud selle juurdlusega seotud ja kes tegelevad andmekaitse küsimustega, sest see on tulevikus kõik väga oluline teema Lähme nüüd selle esitluse enda juurde kõigepealt. tervitan siin meie äh, külalisi. kõigepealt saab sõna Aleksander Seeger, kes on äh, küberkuritegevuse konventsiooni komitee juhtivsekretär ja ühtlasi on ta ka küberkuritegevuse programmibüroo juht. selle programmibüroo nimi on CPROC, selliseid lühendeid tuleb täna ilmselt väga palju ette veel aga siis ähm, Erik Blanken, DCY äh, organist, äh, seletate vast ise, mis asjad need on, äh, on need sünonüümid või akronüümid või mis iganes. ta on ka Hollandi justiitsministeeriumi nõunik Giovanni Butarelli, teda me tunneme enamus kõik vist Euroopa andmekaitse inspektori asetäitja ja Wojciech Krahval Vjevirovski kes on isikuandmete kaitse peainspektor Poola andmekaitseametist. aga on ka ühtlasi artikkel kakskümmend üheksa kohase töörühma aseesimees ja paljud teist teavad väga hästi, mis töörühmaga on tegemist. loodetavasti härra Vjevjorovski, teie nimi sai õigesti maha öeldud. Te jagate kõneaja ise omavahel ära, nagu ma saan aru ja Erik Blanken saab esimesena sõna ja pärast seda siis äh, saavad sõna kolleegid küsimuste esitamiseks, nii et Erik, palun. esimees, daamid ja härrad, suur tänu, et äh, andsite mulle sõna. mina olen äh, osapoolte komitee esimees ähm, Budapesti konventsiooni puhul, mille lühend on siis DCY Äh, annama teile ülevaate selle kohta, mida meie komitee teeb. meie jaoks on äh, töö väga kompleksne ja jään väga üldisele tasandile, arvestades seda, et aega on väga vähe. kõigepealt äh, tahaksin rääkida teile meie komitee rollist meie tööd reguleerib konventsiooni artikkel nelikümmend kuus ja selle eesmärgiks on siis tagada konventsiooni toimimine. meil on kolm peamist eesmärki, kõigepealt äh, selle lepingu rakendamise jälgimine osapoolte poolt praegu me hindame näiteks seda, kui tõhusad on vastastikuse õigusabi menetlused selle konventsiooni alt. teeme seda läbi nüüd kerge seiremeetmete, ankeetide esitamise ja nii edasi. teiseks on meie eesmärgiks anda ja koostada juuniseid praeguste konventsiooni sätete paremaks rakendamiseks sealhulgas ka selliste fenomenide puhul mida konventsiooni koostamise ajal ei esinenud näiteks me oleme võtnud vastu suuniseid selle kohta kuidas äh, küberrünnakute puhul teenustele ja identiteedivarguse puhul reageerida ja praegu on koostamisel artikkel kolmkümmend kaks osas suunis nimelt ähm, juurdepääs siis üle viidud andmetele ja kolmas ülesanne on kaaluda lisainstrumente võimalikke protokolle mida võiks või tuleks lisada konventsioonile ja mõtleme praegu sellele, et kas meil peaks olema piiriülese andmetele juurdepääsu osas eraldi protokoll. kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et Budapesti konventsioon küberkuritegevuse osas on õiguslik dokument, selle kohaselt peavad osapooled kuritegudeks lugema terve rea äh, Ähm, kuritegusid ähm, siis kübermaailmas. see nõuab osapooltelt seda, et nad äh, teeksid rahvusvahelisel tasandil tõhusalt koostööd. väga oluline selle juures on see, et konventsiooni ulatus on rakendatud ära artiklis neliteist konventsiooni puhul ette nähtud pädevused puudutavad konkreetseid äh, andmeid ja kriminaaljuurdlusi. artikkel viisteist ütleb selgelt välja, et need pädevused peavad alluma õigusriigi põhimõtetele, inimõiguspõhimõtetele, näiteks nagu sõltumatu õiguslik revisjon ja selgituseks meie suunistes ja arvestades lisaprotokolle ei ole meil mingisugust kavatsust konventsiooni ulatust laiendada kaugemale, kui seda sätestab artikkel neliteist. see puudutab ka piiriüleseid andmeid, mis on olnud teie komisjoni päevakorras juba aastaid. see küsimus, juurdepääs, piiriülene juurdepääs andmetele konkreetsete kriminaaljuurdluste puhul ja teatud turvaklausleid arvestades on hoopis teistsugune kui see massiline jälitamistegevus äh, andmete ähm, hulgi äh, koondamine ja nii edasi ja ma tahaksin veel kord äh, teile kinnitada seda, et ei ole mitte mingisugust kavatsust konventsioone asendada mingite sätetega, mis võiksid viia äh, selleni, et andmekaitseorganitel oleks kaudne juurdepääs serveritele ja arvutitele väljaspool Euroopa Liidu kohtupädevuse ala, nii nagu öeldi veebruaris kaks tuhat neliteist. meie töö piiriülesele juurdepääsule andmetele motiv-, saab motivatsiooni järgmisest. andmed on väga olulised kuritegevuse jälgimisel, aga andmed muutuvad kogu aeg ja sellepärast on Budapesti konventsioonis ette nähtud eripädevused. see puudutab siis ka piiriülest juurdepääsu andmetele, aga seda saab rakendada väga piiratud äh, juhtudel kolmkümmend kaks B artikkel ei piisa, aga olukord on pärast äh, kahe tuhande esimest aastat, sealhulgas see, kuidas inimesed infotehnoloogiat tänapäeval kasutavad, muutunud äh, dramaatiliselt elektroonilisi tõendeid on koguda olnud väga raske ka varem, aga pilvetehnoloogia ja krüpteerimistehnoloogia kasutamine on teinud andmekaitse inspektorite töö kümneid kordi raskemaks. ja veel, eh, tehnilistel ja muudel põhjustel liiguvad andmed erinevate kohtade vahel ja, ja neid jaotatakse ka erinevateks eh, kogudesse ja väga raske on andmeid jälgida mida teha sellisel juhul, kelle poole peaks pöörduma äh, õigusabiga näiteks minu inspektsioon, kui, kui kuritegevus, äh, kuritegu viiakse läbi kusagil, äh, kus ma ei suuda selgelt öelda, et algkoht on seal, et kelle, kelle poole ma selle artikkel kolmekümne kahe alusel peaksin pöörduma. aga samas küberkuritegevus kogub aiva ja aiva hoogu, väga palju sellest leiab aset nii-öelda Äh, selles mustas võrgus, mida me ei näe, kus osta on võimalik kõike, äh, narkootikume, kus toimub äh, laste pilastamine, kus korraldatakse ja valmistatakse ette võrgurünnakuid ja sellepärast olemegi tänases olukorras, kus andmekaitseorganid on järjest rohkem ja rohkem nõrgestatud positsioonil äh, Äh, ühiskonna kaitsmiseks on täiesti võimatu või liiga keeruline saada juurdepääsu infole lisaks sellele ja tulemuseks on see, et enamus küberkuritegevusest jääb karistamata ja õiglust ei mõõdeta välja. ja see on väga suur risk äh, õigusriigile ja inimõigustele, see ei puuduta mitte ainult pisikuritegusid, vaid üsna tihti väga vägivaldseid ja jubedaid kuritegusid ohvreid ja nende inimõigusi ei kaitsta ja meie komitee jaoks on see täiesti vastuvõetamatu. loobumine äh, kriminaaljuurdlusest on vastuvõetamata ka paljudele valitsustele, kuivõrd meil ei ole rahvusvahelisi reegleid ja tulemuseks on see, et valitsused kaaluvad või on juba seda teinud äh, siseriiklike äh, ühepoolset ähm, seaduste vastuvõtmist, äh, millega siis reguleeritakse juurdepääsu andmetele. see tähendab seda, et tulemuseks on täielik džungel, kus on äh, terve rida killustatud äh, ähmase pädevusega lahendusi. nagu ma ütlesin varem, me, üritab meie komitee nendele probleemidele vastu astuda läbi erinevate tegevuste kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me otsustasime kaaluda võimalust võtta vastu lisa valikuvariandid, nägime ette suunise praeguse kolmekümne teise artikkel äh,, artikkel kolmkümmend kaks B tõlgenduse osas. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esitasime suuniste eelnõu ja detsembris kaks tuhat kolmteist olid nad arutelul. aga sellegipoolest äh, ei andnud me täit rohelist tuld ja ma tsiteerin sellepärast, et on vaja lisadialoogi ja arvamuste vahetust andmekaitseorganitega, kodanikuvabaduse ja erasektori organisatsioonidega selleks, et lepitada vaidluseid piiriülese andmete juurdepääsu vahel, juurdepääsu ja inimõiguste ja isiku, üksikisiku andmete kaitse vahel ja teiseks me arvasime, et kuivõrd Budapesti konventsioon on kriminaalõiguskokkulepe, on öö, äh, äh, luureorganisatsioonide töö äh, ja selle kohta tehtud paljastused oluliselt hakanud mõjutama negatiivses suunas selle konventsiooni rakendamist. nagu ma ütlesin, praegu on arutelul õigusabi, vastastikuse õigusabi sätted ja see võib viia lisaettepanekuteni, millele kavatsetakse siis protokollis tähelepanu pöörata selleks, et äh, tagada äh, äh, tihedam dialoog korraldasime me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avaliku arutelu ja meil toimus ka vastavasisuline konverents selle aasta algusel kohtusime artikkel kakskümmend üheksa töögrupi esindajatega euroopa andmekaitse inspektoriga ning andmekaitse konventsiooni sada kaheksa konsultatiivkoguga eelmise aasta juunis vabandust, selle aasta juunis oli meil konverents andmekaitse osas ja andmetele juurdepääsu osas. ma räägin teile sellest, sellepärast et on tõendeid selle kohta, et küberkaitse äh, koostöökomisjon on oma tööd teinud väga läbipaistvalt. probleem on aga selles, et teinekord äh, reageeritakse väga valuliselt meie ettepanekutele ja silme ees on mul ka libekomisjoni artikkel kolmkümmend kaks teie resolutsioonist. minu meelest ei ole lihtsaid lahendusi, aga ma arvan, et me peame, peame alal hoidma konstruktiivset dialoogi. detsembris meie järgmisel täiskogul keskendume me sellele, mida teha edasi. praegu me mõtleme ainult lisaprotokollile, ei ole oma otsust veel langetanud ja plaanime siis artikkel kolmekümne kahe osas suunist. annaksin nüüd sõna Aleksander Seigale. Uh, suur tänu. daamid ja härrad, ma tahaksin lisada kuus punkti ja siis veel ka küsimusi esimene punkt on see, et ma tahaksin tänada eh, Euroopa Parlamenti selle kuulamise korraldamise eest. me peaksime eh, eh, sagedamini vahetama arvamusi mitte ainult libekomisjoniga E, e, Eesti on praegu e, koordinaator interneti ja siis infoühiskonna küsimustes ja oluline on ka koostöö libekomisjonidega. teiseks me tervitame seda, et viidatakse Budapesti komisjonile. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris võeti parlamendis vastu Euroopa küberjulgeolekut puudutav ehm, resolutsioon ja viide sellele Budapesti, eh, Budapesti konventsioonile tähendab seda, et küberkuritegevus eh, on vaatluse all. kolmandaks, eh, piiriüleste kuritegude puhul on vaja töötavate lahenduste leidmiseks mõistlik koostöö. neljandaks Eh, küber eh, eh, kuritegevuse komisjon on olnud algusest peale väga läbipaistev ning on püüdnud arvestada kõiki garantiisid ja inimõigusi viimaste aastate jooksul erinevate osapooltega ehm, arvamusi vahetades ehm, ja näiteks me oleme kohtunud peaaegu iga kolme kuu tagant ka Euroopa Andmekaitse Inspektsiooniga, siis nendest eh, aruteludest on selgunud, et eh, me peame mõtlema kriminaalõigusele eh, versus kuritegevus ning ehm, uurimiseks on vaja ehm, konkreetseid andmeid. inimesed ei saa aru, et ja nad ajavad omavahel segamini ehm, just turvalisuse küsimused ja kriminaaluurimisega seotud küsimused. just see tähendab, et väga oluline on kontroll riiklike ametite poolt andmete üle nüüd veel üks punkt on see, e, milline on rakendatav andmekaitse raamus, raamistik, millised e, e, reeglid kehtivad rahvusvahelise kriminaaljuurdluse vallas selles osas, sest et Euroopa Liit et ega keegi teine ei ole mm, saared, sest üheksateist Euroopa eh, või Budapesti konventsioonile alla kirjutanud ei ole Euroopa eh, Liidu liikmed ja sellepärast me ei näe mingit vastuolu eh, konventsiooni, Euroopa Liidu andmekaitse ja Euroopa Nõukogu reeglite vahel. Budapesti konventsiooni eesmärk on kaitsta mm, Äh, arvutite, äh, arvutite turvalisust. mis puudutab nüüd garantiisid ja kohaldatavat äh, seadust, siis see on kõige raskem punkt, aga kui otsitakse kahtlusalust ja ta asub füüsiliselt ühes liikmesriigis, aga andmed on teises liikmesriigis, siis miks ei saa rakendada eh, juurdlust läbi viiva liikmesriigi õigust? E, enamus e, mureküsimusi on tõstatatud artikkel kahekümne üheksa e, komisjonis ja see just nimelt tähendab seda, et nad tunnevad muret, et teenusepakku-, kas teenusepakkuja suudab kaitsta andmeid. artikkel kolmkümmend kaks juba ütleb, et et teenusepakkujal on väga raske vabatahtlikult eh, nõustuda andmete edastamisega artikkel kolmekümne kahe alusel, aga tegelikult see väide eh, peab ka paika sest eh, on olemas ka niisugused eh, olukorrad, kus teenusepakkuja saab vabatahtlikult andmeid pakkuda. me tahaksime ka seda teemat eh, komisjoni töös käsitleda. ja üks punkt, mis on veel mm, aruteludes selgunud, on see, et kas me peame reguleerima seda valdkonda, kas me peame looma mingisuguse õigusliku raamistiku või riskima sellega, et et kui eh, niisugune stsenaarium käika, käiku läheb, siis tekib väga palju mitteformaalseid eh, kokkuleppeid. läbirääkimiste kontekst on äärmiselt keeruline andmekaitseraamistik ei ole öö, ehm, lõplikult ära lahendatud ei Euroopa Liidus ega Euroopa Nõukogus. väga palju on mureküsimusi, aga samal ajal on ka väga raske läbi rääkida öö, eh, lisameetmete osas e,. on vaja kindlust öö, ehm, just nimelt siseriiklikult, see on muutunud väga eh, oluliseks küsimuseks, eriti eh, viimasel ajal ja üldse, kui me eh, kriminaalkuritegusid ületame lahendada, siis see tähendab tungimist eraellu. valitsused püüavad selle küsimusega tegeleda ja kui ei ole rahvusvahelisi kohtulahendeid, siis me näeme, et organisatsioonid võtavad asjad oma kätte. mul oli väga konstruktiivne eh, kohtumine eh, mõne eh, päeva eest nende ametiasutustega, kes tegelevad musta majanduse mm, avastamisega ja nad ütlevad, et, et riikide mm, õiguskaitseorganid ei tule sellega toime, nad peavad seda ise tegema ja äh, äh, paragrahvis kolmkümmend kaks on väga ka karme sõna öeldud artikkel kolmekümne teise kohta. kuidas niimoodi on juhtunud? mikspärast ei ole äh, küberkuritegevuse äh, komisjon sellest midagi jõudnud, kuulnud? mikspärast ei räägitud sellest enne, kui me niisuguse artikli koostame? kui me räägime kaug eh, juurdepääsust andmetele, siis meie komisjon ei saa aru, mikspärast ei ole võimalik läbi rääkida eh, garantiisid eh, kriminaalõiguse vallas, panna paika teatud piirid. mikspärast on libe komisjon vastu absoluutselt kõikidele lisaprotokolli järeldustele ja kas tõesti eh, libe komisjon eh, eelistab seda, et eh, erasektor kasutab mitteformaalseid lahendusi, aga mis siis saab kuriteo ohvrite põhiõigustest? aitäh! suur tänu! Teie ettekanne oli väga selge ja nüüd äh, härra äh, Paterelli. Um, will... suur tänu. ma tahaksin tänada teid ja teie kolleege sellest, et te kutsusite Euroopa andmekaitse inspektorit sellele arutelule. Äh, ja ma tahan teid tervitada äh, ametisse määramise puhul ma kasutan teatud slaide eh, ja need on olemas ka eh, eh, parlamendisaadikutel. mida, miks me siin oleme, mida Euroopa andmekaitse inspektor teeb? kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskel saime me teada, et töötatakse lisaprotokolli kallal ja sellest ajast saadik kus siis need slaidid on, küsib esimees, aga slaidid on nüüd seina peal. koos kolleegidega e, oleme me jälginud väga e, täpselt, mis toimub. lisaprotokolli eesmärk on äh, äh, korrakaitseorganitele äh, tunduvalt lihtsustada juurdepääsu andmetele, mis on säilitatud teise osapoole mm, jurisdiktsiooni all. ja järgmisel slaidil te näete, mida see tähendab ma ei hakka siin minema detailidesse, sellepärast et hea kolleeg eh, kahekümne üheksandast töörühmast räägib sellest lähemalt. mingem nüüd edasi ja selle aasta märtsis võeti vastu eh, resolutsioon, mis eh, tõi välja mm, väga tõsiseid murepunkte selle lisaprotokolli puhul ja me peame nende murepunktidega tegelema aga enne kui ma hakkan detailidest rääkima, püüaksin ma võtta siis asja paari sõnaga kokku. Need muudatusettepanekud, mida konventsioonile tahetakse lisada, peaksid aitama online juurdluse läbiviimist ja see peaks aitama kaasa kuritegude vältimisele ja nende uurimisele ja nendest karistamisele. me peame tõepoolest parandama koostööd õiguskaitseorganite vahel sest et praegusel hetkel väga sageli on nende omavaheline suhtlus üsna keeruline. Budapesti konventsioon tagab selle, et läbiviidavad äh, uurimised äh, järgivad teatud äh, menetlusi ja ei too kaasa liigset andmetesse, ähm, liigset andmete kasutamist nii et eh, eh, õiguskaitseorganid teevad seda, mis vaja ja teevad seda eh, selektiivselt. nüüd on mitmesugused võimalused praegu arutusel. aga mured pole ka pärast pikka arutelu kusagile kadunud. peab olema, peab olema tagatud Eh, usaldusväärsus, peab olema tagatud eh, vajaduspõhisus ja proportsionaalsus. väga palju räägitakse eh, sellest valikuliku, valikulikkusest. me ei tea, kuidas asjad kujunevad järgmistel aastatel, me ei tea, kuidas areneb tehnoloogia me ei tea, milline on andmetele juurdepääsu tehnoloogia tulevikus. Budapesti konventsiooni menetlused eh, eh, puudutavad peaaegu igasuguste kuritegude uurimist, mitte ainult eh, küberkuritegude uurimist ja seda on vaja meeles pidada. nii et, et selle konventsiooni rakendusala on väga lai Eh, te näete eh, sellel slaidil, milliseid kuritegus, milliste kuritegude puhul see konventsioon rakendub ja lõpuks mm, eh, niimoodi korrat-, niimoodi korjatakse tõendeid igasuguse kriminaalkuriteo kohta, kui seda tehakse arvuti vahendusel. nii et eesmärk ei ole mitte ainult ehm, anda Euroopa Liidu liikmesriikidele juurdepääs piiriüleselt andmetele ja eh, mitte ainult USA eh, ehm, uurimisorganitele, vaid see puudutab kõiki riike, kes selle konventsiooni on juba mm, allkirjastanud või kavatsevad seda teha tulevikus. ärge unustage, et eh, kõige sagedamini püütakse andmete konfidentsiaalsust rikkuda just nimelt ähm, üksikindiviidide poolt, mitte nende poolt, kellele on antud õigus äh, kasutada andmeid. Äh, praeguse, mm, praeguste äh, tähendab, praegune kõige suurem muutus, mis ette näeb, on see, et antakse juurdepääs eraõiguslikele organisatsioonidele, e, erategijatele e, andmetele ja see tekitab e, kõige suuremad mured, sellepärast et niimoodi võib võivad, võidakse ellu viia täiesti meelevaldseid otsuseid, mille üle ei ole korralikku järelevalvet, ei ole tagatud proportsionaalsus. see risk on veel Mm, seda enam oluline, et ähm, äh, erasektori andmeid on äh, massiliselt kasutatud. on vaja koostöökanaleid õiguskaitseorganite vahel, aga äh, ma arvan, et vaja on, et olemasolevad turvameetmed jääksid paika. kaudne juurdepääs andmetele on sekkumine eh, need peavad toimuma eh, vajaduspõhiselt, proportsionaalselt ja seaduse järgi. seepärast tuleb väga tähelepanelikult vaadata, milline on eh, risk kaas e, praeguste muudatuste puhul ja e, kas meil on vaja edasisi samme. me oleme tähelepanu, e, tänulikud kõikidele meile, meie partneritele, kes on väga palju jõudu pühendanud sellele dialoogile, dialoog peab jätkuma ja meil on vaja rohkem informatsiooni olukorra kohta. järgmine küsimus, mida me peame Eh, millele me peame vastama, on see, kas tõepoolest on niisugust eh, muudatust Budapesti konventsiooni vaja sisse viia. Eh, vaatame, kus andmed on nüüd paiknevad ja kujutagem ette, et need andmed on riigis, kes ei ole Eh, mis ei ole eh, konventsiooni osapool, kas siis, eh, kas siis me pääseme juurde nendele andmetele, kas me saame selle probleemi lahendada selle uue režiimiga? või me saame kasutada praegust juurdepääsuviisi piiri, piiriüleselt andmetele. seda tuleb arvestada. kahe tuhande esimese aasta novembris võeti see e, konventsioon vastu. E, räägiti ka küberkuritegevuse puhul andmete kasutuse proportsioon, proportsionaalsusest. E, artikkel neliteist mm, käsitlebki seda küsimust öeldakse, et tuleb rakendada teatud meetmeid konkreetse eh, uurimiskaasuse eh, eh, keskel ja tuleb arvestada selle juhul inimõigusi ja kodanike vabadusi, nii et proportsionaalsus on selle puhul kõige olulisem. nüüd ma küsin siis teie käest ärge palun vaada, nüüd ma palun teid, et ei vaataks eh, andmekaitsereegleid eh, takistusena küberkuritegude eh, lahendamisel, need ei takista mitte mingil juhul edukat juurdluse läbiviimist. vastupidi, kui tegemist on kahtlaste juhtudega, siis tuleb andmeid eh, töödelda, eh, jälgides, järgides kõiki eh, garantiisid. pange tähele ka seda, milline on see laiem õigustik, raamistik. meie arvame, et see ongi just vastastikuse õigusabilepingute eesmärk anda anda otsene juurdepääs andmetele. nii, mida me siis võiksime soovitada teile kõigile? meie esimene soovitus on see, et me peaksime tõepoolest jõustama teie resolutsiooni, mis te sel aastal vastu võtsite, mida ma juba nimetasin. teiseks, me peame tagama, et andmekaitsereformi pakett kiiresti vastu võetakse ja oluline on see, et ükski rahvusvaheline, üht, ühtki rahvusvahelist kokkulepet andmete vahetuse osas õiguskaitseorganite poolt vastu ei võetaks mis puudutab nüüd andmete kasutamist ehm, õiguskaitseorganite vahel Euroopa Liidus ja kolmandate riikidega, siis Äh, äh, Euroopa Nõukogu ähm, artikkel kolmkümmend kolm seda käsitlebki, siin räägitakse politsei ja äh, õigusorganite tööst. mis puudutab andmete ülekandmist erasektori poolt kolmandates riikides asuvatele äh, Eh, õiguskaitseorganitele, siis eh, libe komisjonis tuli ettepanek eh, luua uus artikkel nelikümmend kolm A, mis tähendab, et kõik, et järgitaks kõiki mm, andmekaitsereegleid andmete ülekanne kolmandatesse riikidesse on keelatud, kui ei ole järgitud Euroopas rakendatavaid kaitsemeetmeid ja lõpuks ma eh, kutsun teid üles eh, teksti parandama eh, tähendab, ma kutsun teid üles parandama hoopis õiguskaitseorganite koostööd, parandama neid kanaleid, mida nad kasutavad mm, ja vastastikuseid õigusabilepinguid ja niimoodi pääsevad nad paremini mm, andmetele juurde oma töö raames ja e, ma seletasin ka kirjalikult, mikspärast on vaja järgida andmekaitsereegleid. mikspärast me arvame, et need reeglid e, peaksid olema kohustuslikud e, kõikidele õiguskaitseorganitele kolmandates riikides Te leiate minu kirjalikus dokumendis ka märkusi selle kohta, et näiteks nõusolek on üsna ähmane mõiste sellepärast et eh, siin ei räägita andmesubjekti mm, nõusolekust andmete kasutamiseks ja Budapesti konventsioonis on erinevad eh, mõisted eh, selle või käsitleda, tõlgendatakse erinevalt seda nõustumise mõistet kuidas siis jääb Eh, sõltumatu järelevalvega, kuidas eh, rakendatakse, eh, kuidas rakendatakse soovitust kaheksakümmend viis viisteist ja me tahaksime, et me oleme seda meelt, et need kaks dokumenti ei ole mitte vastuolulised, vaid oluline on see, et, et paljud riigid ratifitseeriksid konventsiooni. nüüd ma võtaksin kokku. ütlen nii. vaatamata nendele headele kavatsustele, mida inimestel on, kes on selle teemaga tegelenud, oleme me ikkagi töötavast lahendusest veel kaugel mulle tundub, et vaatamata sellele jõukulule, mida on tehtud, on öö, oht selles, et praegused versioonid on Trooja hobuseks, mis toovad sisse öö, teatud lahendusi, mida me püüame vältida andmekaitse regulatsiooniga. aitäh! suur tänu, härra Butarelli! I ma ütle, ütleksin äh, kõigepealt kolleegidele, kes võib-olla selle teemaga varem ei ole tegelenud. Ehm, need viimased sõnad, mis te ütlesite, see osa, kus te rääkisite märtsikuisest parlamendi resolutsioonist ja siis määruse alustaladest ja teistest aspektidest, see oli kindlasti väga-väga kasulik. Te rääkisite sellest, millised on need alustalad, mida peab toetama. kõik see öö, äh, info on öö, äh, teile ka kokku pandud ja te saate selle läbi aimu selle kohta, mis selle territoriaalsuse välise põhimõttega on, on tehtud. nii et ma soovitaksin soojalt eh, seda lugeda ja vaadata, see on väga selgelt lahti kirjutatud. Need kolleegid, kes asjaga on kursis, eh, teie jaoks muidugi see ei ole nii oluline. aga nüüd siis viimane kõneleja, enne kui saavad sõna kolleegid härra Vjevjerovski saab sõna, kes on artikkel kahekümne üheksa töörühma aseesimees, teil on sõna, palun. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada teid selle küllakutse eest ja selle eest, et andsite mulle võimaluse tutvustada teile artikkel kakskümmend üheksa töörühma seisukohti seoses Budapesti konventsiooni muutmisega. nagu te olete ilmselt hästi kursis, on töörühm, mis koondab kõik andmekaitse inspektsioonid Euroopa riikidest, Euroopa Liidu liikmesriikidest, on juba oma seisukoha väljendanud eh, selles osas, mis puudutab kolmandate riikide amet, korrakaitseametite poolset eh, otsest juurdepääsu andmetele, mis on teistes kohtualluvutes eh, salvestatud, selle panime siis äh, kirja oma kirjas viiendal detsembril kaks tuhat kolmteist. mis on veel oluline, meie seisukohta toetas ka Strasbourgi Euroopa Nõukogu andmekaitsekomitee TPD komisjon ja nemad saatsid äh, oma kirja välja kaheteistkümnendal veebruaril aastal kaks tuhat neliteist ja lubage nüüd äh, rääkida lühidalt meie töörühma mm, seisukoha peamistest elementidest, see on väga lähedal tegelikult sellele, mida Giovanni Butarelli Euroopa kandjakatse inspektorina meile rääkis, aga räägiksin siis natukene nüüd selle ettepaneku detailidest äh, nende muudatuste eesmärk, mida on konventsiooni praegu välja pakutud, eesmärgiks on äh, lihtsustada andme, on korrakaitseametite juurdepääsu andmetele. seda tuleb teha ka vastavalt Äh, nõuetele, mis tõusetuvad mitte ainult Euroopa Liidu andmekaitsevõrgustikust, äh, raamistikust, vaid äh, ka Strasbourgi Euroopa Nõukogu raamistikust, mille egiidi all see konventsioon on allkirjastatud. siin juba öeldi, et enne küberkuritegevuse konventsiooni aastal kaks tuhat üksteist kehtis konventsioon ükssada kaheksa andmekaitse osas mille lõi ka Strasbourgi Euroopa Nõukogu. igasugused muutused põhiõigust, mis mõjutavad põhiõigusi, üks millest on äh, ka an-, õigus andmekaitsele, isikuandmete kaitsjatele peavad vastama äh, Äh, teatud baasreeglitele, sealhulgas siis proportsionaalsuse reeglile, aga ka vajaduse reeglile ja mis on veelgi olulisem andmekaitse puhul, on, äh, kehtivad ka teised nõuded, mida tuleb täita, nende seas küsimus kõigepealt kohaldatava õiguse kohta, äh, nõuande andmise tingimused, mida tule, võib siis ka heaks kiita ja lisaks sellele reeglid, mis puudutavad andmete kandmist Euroopa Liidust välja ja laiemalt äh, küsimus kohtualuvuse osas äh, ja selles, mida see tähendab üksikute kaitse äh, konventsioonile, mis puudutab isikuandmete äh, prots-, automaatset töötlemist, need on paljusid, kes on selle küberkuritegevuse konventsioonile oma allkirja andnud, ei kuulu Strasbourgi Euroopa Nõukokku aga on liitunud konventsiooniga, mis puudutab automaatset isikuandmete töötlemist. kui me nüüd vaatame konkreetset ettepanekut äh, muudatusteks artiklisse kolmkümmend kaks Budapesti konventsioonist, siis siin on viis uut äh, äh, eeldust, mis lubavad andmekaitseametitele andmetele juurdepääsu. teine ja kolmas nendest eeldavad seda, et piiriülese heakskiidu andmetele juurdepääsuks võib anda ilma äh, nõusolekut, aga seda vastavalt seadusandlikult saadud volitustele või siis hea tahte puhul või äh, nõudvate äh, olude puhul. Need kaks ettepanekut on omavahel üsna sarnased, nende peamine puudus on see, et nad on väga hägused. kõik need äh, Äh, asjad, millele ma viitasin, viitasin, need ei ole sisse kirjutatud siduvatesse instrumentidesse ja nad ei taga selle, et andmekaitse peamised printsiibid hoitakse alal sellise sammuga äh, liikmesriikides. see, et meil ei ole ühtset definitsiooni ja seda, et ähm, õigussüsteemid on väga erinevad konventsiooni osapoolte äh, liikmes, osapoolte riikides, tähendab seda, et Eh, kohaldatav õigus satub ohtu. ma eh, olen teadlane, kes on selle asjaga tegelenud aastast kaks tuhat üks, kui küberkuritegevuse konventsioon vastu võeti, siis probleem on eh, reeglitega selles, et need ei suudetud üle kanda siseriiklikusse seadusandlusesse juba sellepärast, et ei osatud tõlkida neid termineid, mis olid selles konventsioonis see ja see tähendas seda, et mõnedes riikides jäigi ratifitseerimine tänaseni selle taha aga nüüd eh, erinevalt nendest eel, eelmistest, eelnimetatud eeldustest on esimene ette, on esimese ettepaneku aluseks või peaks olema selle aluseks eh, nõusolek. praegu on sarnane seadusandliku säte mm, kehtiv artiklis kolmkümmend kaks eh, punkt B konventsioonis tuleb siiski öelda, et nõusolek peab vastama mitmetele tingimustele enne, kui ta loetakse kehtivaks. üks nendest tingimustest, eriti, eriti oluline selles kontekstis, on see, et nõusolek tuleb anda vabalt, mis tähendab seda, et selle nõusolekust loobumisega ei saa kaasneda mitte mingisuguseid negatiivseid tagajärgi ja äh, korrakaitseorganite kontekstis on muidugi see äärmiselt problemaatiline ja võib-olla äh, on mõistlik siinkohal mainida seda, et äh, tundub olevat väga palju arusaamatusi seotud selle nõusoleku kontseptsiooniga. delegatsioonidel on seisukohti, kes praegu valmistavad neid muutusi ette, et nõusoleku võivad anda äh, sellised üksused näiteks nagu internetiteenuse pakkujad äh, äh, andmete omanike asemel, see on andmekaitse seisukohast täiesti vastuvõetamatu seisukoht ja seda peavad ka andmekaitse inspektorid ütlema. selle ettepaneku teine külg on see, et andmeid edastatakse ilma igasuguste piirangutega äh, selline lähenemine aga nagu kahekümne üheksanda artikli töörühm seda mõistab, äh, jätab häguseks sellised kohad, kus äh, ei ole selge, millises kohtualluvuses on andmed ja kui andmeid liigutatakse ja see tekitab tõsiseid raskusi selle kohta, et kas andmekaitse seadustest on võimalik kinni pidada liikmesriikides. neljas ettepanek tõstatab samu, samasuguseid küsimusi, see annab võimaluse äh, laiendada juurdlust esialgsest arvutist äh, sellega seotud süsteemidesse äh, nii-öelda selle territooriumil, mis tähendab seda, et territoriaalsuse reegli, reeglid ja ka äh, suveräänse kohtualluvuse reeglid äh, satuvad rikkumi- neid rikutakse sellepärast et meil ei ole piisavalt andmeid selle kohta milline kohaldatav õigus äh, tuleb siis äh, kohaldamisele kui äh, võetakse välja kohustus nõusolek saada siis tähendab seda et need mured millest ma rääkisin on veelgi teravamad ja viimane ettepanek keskendub niinimetatud inimese Äh, õigusele andmetest loobuda. selle ees, selle aluseks on eeldus, et kui meil ei ole andmete kohaloleku kohta piisavat infot, piisab sellest, et me lokaliseerime isiku, kes äh, andmeid kontrollib. selline lähenemine aga äh, ei vasta territoriaalsele kohaldamisele, mis on kirjutatud sisse direktiivi üheksakümmend viis murd nelikümmend kuus andmekaitse kohta ega ka raamotsusele kaks tuhat kaheksa murd üheksa seitse seitse Nemad sõltuvad äh, äh, inspektori ametitegevusest Euroopa Liidu sees. nii et isegi kui on väga palju ettepanekuid äh, parandada praeguseid sätteid, on murekohad igal pool üsna sarnased ja keskendutakse kohaldatava õiguse problemaatikale ja sealt tõusetub see küsimus, kas on tagatud piisav andmekaitse tase ja tuleb siinkohal märkida ka seda, et ähm, artikkel kahekümne üheksa töörühma esindajad, nii nagu on ka varem juba öeldud, on osalenud äh, arutelus ka küberkuritegevuse konventsiooni komiteega. kuigi see aitas kõikidel osapooltel paremini teineteisest mõista, äh, jäi meie delegatsioonile siiski mulje, et äh, natukene liiga palju on see asi kaldu selles suunas, et võimaldada kiirem juurdepääs andmetele eh, ja ei üritata leida õiget tasakaalu kõikide huvide vahel. ja arutelude käigus on analüüsitud erinevad, erinevaid stsenaariume, artikkel kakskümmend üheksa töörühm eh, on nende stsenaariumite kallal praegu tegutsenud ja üritame kindlasti omalt poolt panustada sellesse arutellu, tagamaks selle, et eh, korralikud andmekaitsestandardid hoitakse alal isegi kuigi mõned elemendid eeldavad lisaarutelusid, loodame, et äh, novembriks on äh, töörühmas arutelud lõppenud. ja see saab kindlasti olema ka artikkel kakskümmend üheksa töör, see oli ka eelmisel nädalal meie päevakorras, võttes arvesse selle, et meie eesmärgiks on andmekaitseorganite parem koostöö piiriülesel tasandil võib arvata, et on õigustatud see, et me peame äh, sellist tööd tegema, aga me peame tagama selle, et andmekaitse nõuetele vastatakse samuti ja seda on võimalik teha läbi mitmete elementide. tuleb välja tuua, et meil on teatud reeglid, mis äh, kehtivad andmekaitsele, milles ei saa lihtsalt mööda minna kui valmistatakse ette seadusloomelist teksti, tuleb arvestada kogu raamistikuga, mitte ainult äh, Euroopa Liidu raamistikuga, vaid ka Strasbourgi Euroopa Nõukogu raamistikuga, mis on, mis juurutati ajal, kui seda konventsiooni ette valmistati. see on eriti oluline, arvestades äh, seda, et konventsioon on avatud äh, ka nendele riikidele, kes ei ole Euroopa Inimõiguste konventsioonile alla kirjutanud ega ka konventsioonile sada kaheksa ja sellepärast on äh, väga oluline, et äh, andmekaitsestandard oleks kor-, äh, piisav Budapesti konventsioonis ja ma tahaksin väljendada meie toetust sellele, et ilma korraliku raamistikuta Euroopa Liidus oleks praegu liiga vara seda konventsiooni välja pakutud kujul hakata muutma. paari sõnaga Äh, tahaksin rääkida sellest, millest ma rääkisin kaks aastat tagasi, kui kohtusime libe komisjoniga siin Euroopa Parlamendis andmekaitsjatena, et äh, seadusandlus, mis praegu on vastu võetud, on sine qua non eeltingimus äh, andmevahetusele andmekaitseorganite vahel, eriti öö, alal, mil, ajal, mil andmeid kogutakse tohututesse kogumitesse. suur tänu teile siia tulemast, oma aega pühendamast. kolleegid, kõnelejate nimekirja seoses tahaksin ma öelda, et Budapesti konventsioon ei puuduta ainult massilist jälgimist, kontrolli, vaid sellega on seotud ka Euroopa uurimismäärus ja muu, mis puudutab äh, karistusseaduslikku alast koostööd. proua Sipel, proua Intvelt, härra Albrecht äh, ja proua Mussolini soovivad sõna. ma tahaksin nimekirja sulgeda, kas veel keegi soovib? proua Stevens, veel keegi? ja siis sulgen nimekirja, hästi. kõigepealt proua Sipel, palun tänan, esimees, räägin saksa keeles. minu arvates on äh, konventsiooni muudatusega seoses kõige kriitilisem teema see, et teised riigid saaksid otse juurdepääsu andmebaasidele. kui ma nüüd äh, vaatan tagasi viimasele viieteistkümnele aastale rahvusvahelistele äh, kokkulepetele ja direktiividele, siis alati on sees seal ilusad lubadused selle kohta, kuidas käsit-, käsitletakse või käsitletakse andmeid proportsionaalselt ja viidatakse ka sellele, et kõik osapooled peavad kinni põhiõigustest, aga praktikas äh, tegelikult äh, ei saa sugugi kindel olla põhiõigustes kinnipidamises ja proportsionaalsuses. konventsioon ei äh, käsitle mitte ainult Euroopa riike, vaid ka kolmandaid riike, ka kolmandad riigid võivad selle konventsiooniga liituda ja see on minu arvates juba iseenesest äh, problemaatiline, kui nüüd vaadata ainuüksi Euroopa Liitu, siis juba võib öelda, et ei ole ühtseid standardeid äh, andmekaitse valdkonnas, ka meie juriidilised süsteemid on endiselt väga erinevad, ehk äh, mina ei saa olla kindel äh, selles, et äh, andmeid äh, kogutakse samalaadselt, et neid salvestatakse samalaadselt ja et juurdepääs on reguleeritud ka sarnaselt, ka andmete kaitsetase on erinev üle kogu Euroopa Liidu ja seda enam on erinevused olemas teiste konventsiooni osapooltega minu arvates on see muutus väga ohtlik, see on seotud ettenähtamatute tulemustega. nüüd öeldakse, et see on kõik äh, seotud äh, parema õiguskaitsega, aga meil lõppkokkuvõtteks ei ole siis mitte mingisugust äh, mõju sellele, kes andmetele ligi pääseb, kuidas see kõik mõjutab meie juriidilist äh, süsteemi, kohtumenetlust, see kõik äh, muutub äh, keerulisemaks. võib-olla siis hakatakse lubama menetluste raames kasutada andmeid, mis näiteks minu koduriigis, riigisiseselt ei oleks lubatud. ainuüksi selles lootuses, et äh, kriminaalmenetlused muutuvad kiiremaks ja tõhusamaks, kuidas ometi saab äh, lubada teistele riikidele niivõrd suurt juurdepääsu andmepankadele? minu arvates on tegemist siin püüdlustega, mille poolt meie igal juhul ei ole. suur tänu, Birgit ja Sofi Intvelt, palun. tänan, esimees ma olen täielikult äh, nõus äh, proua Sippeli poolt väljendatud äh, kriitikaga. kahele kõnelejale, kes kõigepealt sõna võtsid, tahaksime öelda, et ärge võtke seda isiklikult, aga teie poolt öeldu ei ole usaldusväärne, te lähete vastuollu. härra Blanken ütles, et et ei siin äh, ligipääsuga seoses olete te saanud äh, valesti aru, et kõik saavad äh, ligipääsu ja siis härra Seeger ütles, et ja, ja see on just see, mida me soovime, et kõigil oleks piiramatu ligipääs. ma olen olnud siin parlamendi liige viimased kümme aastat ja ma ei hakka üles lugema neid kordi, kui meile on lubatud juriidilisi garantiisid. no kuulge kuidas me saame usaldada valitsusi ja härra Blanken, alustame riigiga, mida meie teiega teame kõige paremini. valitsus, millel on siin kauboilikud praktikad, mis kasutab äh, luureprogramme, et teiste riikide järele luurata. kui teil meie allkirja vaja ei ole, siis ärge tulge siia kui valitsused saavad äh, sisse murda meie arvutitesse, siis ärge tulge siia ja küsige meie allkirja, legaliseerimaks seda, mida te tahate teha. kuidas peaksime meie usaldama näiteks äh, Briti salateenistust? Nemad ei äh, salgagi seda, et nad aktiveerivad meie veebikaamerad distantsilt ja murravad niimoodi sisse meie kodudesse ja nüüd te palute meilt toetust sellele konventsiooni muutusele, kuulge, kui te olete mures äh, juriidiliste garantiide pärast, siis äh, minge siseriiklike parlamentide juurde ja öelge, et nad äh, peaksid kiirendama andmekaitsepaketi vastuvõtmist ja siis me võime läbi rääkida. mina muutun järjest küünilisemaks mina ei võta mitte mingisugust vastutust selliste ebaseaduslike praktikate ähm, seadustamise eest, seda ma tahaksin öelda. tänan. järgmisena Jan, palun. tänan, esimees. austatud kolleegid. küberkuritegevuse vastasesse võitlusesse oleme siin parlamendis päris palju investeerinud, me oleme töötanud välja äh, küberkuritegevuse vastase võitluse direktiivi me just hiljuti äh, võtsime vastu Euroopa uurimismääruse, mis on tegelikult äh, revolutsioon selles mõttes, äh, kuidas Euroopa Liidu siseselt hakatakse koostööd tegema ja õiguskaitseorganite vahel infot vahetama me pidime võitlema oma valitsustega, et äh, loodaks usaldusväärne ja õiguslikult äh, pädev äh, keskkond selleks tööks ja nüüd antud muutus on tõesti väga palju küsimusi tekitav. meil tuleb nüüd siin kõigepealt paika panna, et äh, meil ei ole Euroopa Liidu pädevust sellisele lepingule alla kirjutada ei liikmesriikidel ega ka komisjonil. minu arvates õiguslikku alust äh, liikmesriikidel äh, siin ei ole, meil on vaja muidugi õigustalituse arvamust selle kohta. edasi aprillis võttis Euroopa Kohus vastu otsuse mis äh, puudutas äh, andmete äh, kogumist telekommunikatsiooni valdkonnas. nagu te kindlasti teate, siis kohus otsustas tühistada direktiivi kaks tuhat kuus murd kakskümmend neli täiemahulise andmete kogumise nii et äh, liit ja liikmesriigid äh, rikuvad äh, põhiõiguste hartat, kui nad kannavad andmeid üle Euroopa Liidust väljaspoole. viitame siinkohal artiklitele kaheksa ja seitse, mis puudutavad andmete kaitset ja eraelu kaitset. lisaks eelnevale Saksamaa konstitutsioonikohus äh, äh, käsitles äh, samuti IT-süsteemide terviklikkust ja kaitset. Saksamaa põhiseaduskohus sätestas, et IT-süsteemide kaitse on põhiõigus ja praegu sellist muutust sisse viies rikutaks seda põhiõigust kohtud on äh, selgelt pannud paika äh, siinkohal äh, eraelu kaitse põhimõtted, see on inimõigus, see on pandud kirja nii liikmesriikide kohtute kui ka Euroopa Kohtu otsustesse ja me ei saa sellest niimoodi mööda minna. seda kõigepealt. teiseks, te ütlesite, et andmekaitsereeglid ei kehti aga tegelikult need on äh, paigas, andmekaitse äh, aluseks on praegu direktiivi aastast tuhat üheksasada üheksakümmend viis. ja mis puudutab äh, sisu, siis mitte ükski liikmesriik ei saa sellisele kokkuleppele alla kirjutada, selline sõnastus, nagu te välja pakute, on selges vastuolus põhiõiguste harta artikli number kaheksa tõlgendamisega, nii nagu seda on ette näinud Euroopa Kohus ja ka liikmesriikide kohtud. ma kohe lõpetan. lõpetuseks tahaksin veel öelda järgmist me oleme rääkinud siin vastastikusest tunnustamisest ja sellest, äh, kuidas äh, edendada koostööd, me oleme sellest äh, õppinud näiteks vahistamismäärusega. me õppisime, et ei ole hea juriidilist lünka asendada teise juriidilise lüngaga põhiõiguste valdkonnas kui meil on näiteks juriidiline lünk ka turvalisuse osas, siis ei, ei saa teda asendada juriidilise lüngaga põhiõiguste osas, see ei too endaga midagi head kaasa. ja kui nüüd rääkida küberkuritegevuse vastasest konventsioonist, siis äh, tuleb paika panna ühised standardid äh, kõikidele osapooltele kodanikud ei usu, et äh, lihtsalt juriidiline tekst kõik need küsimused äh, reguleerib. me ütlesime märtsis äh, seireraportis selgelt välja oma seisukoha ja juhtisime tähelepanu sellele, et me peame uuesti tekitama usaldust et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu, kui seda usaldust ei saa me tekitada sellise ühepoolse vastastikuse tunnustamise lähenemisega. meil on äh, vaja lähtuda sellistest reeglitest, nagu konventsioon on juba ette näinud, siin on palju parandamisruumi ja me peame nõudma piisavaid garantiisid ma ei hakkaks äh, enne üldse edasi rääkimagi, kui äh, kõik äh, küberkuritegevuse konventsiooni äh, liikmed ei ole allkirjastanud konventsiooni sada kaheksa, see on kõige alus. tänan. ma mainisin, Jan, Euroopa uurimismäärust, mitte küll nii tugevalt kui sina, aga me siiski mainisime seda kui näidet äh, kuidas äh, parteideüleselt loodi vastastikuse äh, koostöövahend, ma tõin selle näiteks just äh, uutele liikmetele, näitasin, kuidas on võimalik luua sellist lisaväärtust ja tugevdada koostööd ja usaldust. järgmisena saab sõna proua Mussolini, palun suur tänu, esimees. kõneleja, kes enne mind äh, rääkis, mainis kõige olulisemaid äh, punkte, millest me eriti palju ei ole kuulnud nendes ettekannetes. kõigepealt, siin on äh, vastuolu andmete kogumise ja kaitse vahel ja selle vahel, kuidas nendele juurdepääsu äh, tagada. Itaalias on see kõik väga hägune. kõige olulisem on, et äh, praegu on hõlmatud äh, Euroopa kodanikud ja siin tuleb selge piir tõmmata ja hoolimata protokollidest ja konventsioonidest ei ole Euroopa kodanikel tegelikult äh, infot kogu laiema pildi kohta. Neil ei ole selget äh, läbipaistvat äh, juurdepääsu teada anda sellest, kui nad on enda arvates langenud kuriteo ohvriks meil peaks olema veebilehekülg, kus oleks võimalik äh, kontakti saada näiteks äh, vastavate politseiametnikega. ja see veebileht äh, peaks olema serveri lähedal. tegemist on väga keerulise valdkonnaga. ma olen asja uurinud pole aga piisavalt infot saanud. ma olen küll siin komisjonis äh, uus liige, aga ma tahaksin öelda, et äh, kodanikel, noortel, teismelistel, kes hakkavad arvuteid äh, väga varakult kasutama, peaks olema võimalik juhtida tähelepanu probleemidele, kuidas nad saaksid aga probleemist märku anda, kes on nende kontakt me ei saa hakata rääkima Budapesti konventsioonist, meil on vaja midagi äh, lihtsamat ja käegakatsutavamat. suur tänu ja lõpetuseks proua Stevens. suur tänu, esimees, ma kuulasin tähelepanelikult äh, kõik ei kolleege, see on minu jaoks uus valdkond, nii et ma olen ettevaatlik oma sõnavõtus. on oluline leida tasakaal äh, eraelu kaitse ja andmete vahel. selles mõttes, äh, et kuivõrd peaks olema ametkondadel juurdepääs andmetele, et ennetada kuritegusid on äh, tõusetunud mitmesuguseid skandaale, kus äh, luureteenistused on äh, tabatud isegi oma partnerriikide, teiste sõbralike riikide järelt nuhkimast. sellised praktikad tõesti esinevad. me peame olema väga ettevaatlikud. kui nüüd vaadata tagasi minevikku, kus me rääkisime postisaladusest, siis äh, see oli äh, absoluutne õigus. aga tänapäeval kas see eraelu kaitse on ka niivõrd tugevalt tagatud kui postisaladus, saladus? ajad loomulikult muutuvad ja me peame ajaga kaasas käima, aga siiski eru, eraelu kaitse on äh, väga oluline. kui pannakse toime kuritegusid, siis loomulikult äh, tuleb pöörata tähelepanu äh, proportsionaalsusele ja sellest on tihtipeale puudu. kui nüüd vaadata riike, mis on konventsiooni allkirjastanud, aga pole seda ratifitseerinud, siis neid riike on kokku üksteist. see on äh, kahe tuhande esimese aasta konventsioon olgugi, et niivõrd palju aega on äh, kulunud, ei ole need riigid endiselt äh, ratifitseerinud ja me peaksime ehk nendele riikidele sõnumi saatma ja me peaksime vaatama ka, mis toimub Venemaal. Venemaa on äh, Euroopa Nõukogu liige, aga selles küsimuses on ta täiesti kõrvale jäänud, olgugi et tal on oluline roll mängida, me ei tohi ära unustada ka Hiinat, nii et äh, väga palju on veel ära teha, ma loodan, et kõik riigid äh, teevad äh, piisavalt koostööd, tagamaks, et inimeste eraelu on kaitstud. suur tänu, proua Stevens ja nüüd ma annan sõna paneeli esinejatele. kuulsite mitmeid julgeid kommentaare teie sõnavõttudele, ma usun, et te olete kindlasti võimelised äh, vastama esitatud äh, küsimustele ja kõige vastuolulisematele teemadele, mis äh, tõstatati. võib-olla alustame siis samas järjekorras kui varem, kõigepealt Eerik Blanken, palun ja püüdke piirduda kolme minutiga Äh, suur tänu, esimees, et mulle jälle sõna andsite. suur tänu parlamendiliikmetele küsimuste eest. ma täheldan küünilisust, äh, usaldamatust ja segadust. ma ei saa teist päris hästi aru, sest te olete nii kaugel ja ma kuulsin vähe fakte, ma pean ütlema. ma ei tea selle koja reegleid. rohkem seda ei juhtu, vabandust, ütleb esimees, jätkake. mis puudutab küünilisust siis äh, ma saan aru teie seisukohast, sest palju on äh, juhtunud. aga mis puudutab nüüd kahte esimest ettekannet, siis meid natukene, meid mõisteti valesti, tsiteeriti valesti ja heideti meile ette seda, mida on teinud äh, luureagentuurid, aga mina esindan siin äh, õiguskaitseorganeid, mis toimivad natukene teistmoodi kui äh, luureasutused meie ei ole õiguskaitseorganitena kunagi öelnud, et me tahaksime äh, täielikku piiramatut äh, juurdepääsu. nii mina kui härra Seeger oleme kindlasti äh, piiramatu distantsilt juurdepääsu vastu. kui me räägime kriminaalasjadest, siis need on vägagi individuaalsus, mis puudutavad väga konkreetseid detaile ju. me ütlesime oma sõnumi selgelt välja, aga me ei saanud äh, palju vastuseid. Äh, ma tahaksin teada, et äh, mida libe komisjon arvab sellest, kuidas siis kõige paremini ennetada kuritegusid. me sooviksime vältida sellist nii-öelda džungli lahendust, kus iga riik hakkab otsima oma eraldi lahendust ja siis tekib selline tõesti selline džungel ja segadus milline oleks see ühtne lahendus? Euroopa Nõukogu andmekaitse komisjon äh, tegi koostööd artikli kakskümmend üheksa töögrupiga, aga ei olnud selle osaline ja nüüd, äh, mis puudutab Budapesti konventsiooni, siis mitte allakirjutanuid on kaks, mitte üksteist ja ma tahaksin teile teada anda, et Euroopa Liidu riigid, äh, kes on Budapesti äh, konventsiooni liikmed, on kirjutanud ka alla konventsioonile sada kaheksa. suur tänu, härra Seeger, järgmisena. tänan kui äh, meie kriminaalküsimustega äh, tegelejad äh, lähtuksime nendest kommentaaridest, mida me täna kuulsime, siis mingit koostööd selles valdkonnas ei toimuks. me teeme koostööd üle kogu maailma, et rakendada Budapesti konventsiooni ja samuti me teeme koostööd seoses konventsiooniga sada kaheksa. üle kogu maailma töötavad riigid paralleelselt nii küberkuritegevuse vastase seadusandlusega kui ka andmekaitse seadusandlusega. me peaksime kindlasti parandama vastastikust juriidilist abi. kui vaadata küberkuritegevuse konventsiooni töögrupi äh, ettepanekuid aastast äh, kaks tuhat kaksteist, siis esimene ettepanek oli teha vastastikune õigusabi lihtsamaks ja ka praegune konventsiooni komisjon uurib, kuidas rakendatakse artiklit kolmkümmend üks, pakutakse välja ka muid äh, lahendusi ja küberkuritegevuse konventsiooni äh, komisjoni jaoks äh, on äh, selline koostöö väga oluline. meie ei ole kuidagi eriliselt keskendunud äh, andmete piiriülesele edastamisele, vaid eelkõige koostööle. ja mis puudutab seda vaba juurdepääsu, üks parlamendiliige on saanud täiesti valesti asjadest aru. nii mina kui ka Erik ütlesime, et me ei soovi piiramatut äh, distantsilt juurdepääsu andmetele, võib-olla keegi soovib, aga meie vähemalt seda ei soovi. rahvuslik julgeolek äh, ja kriminaalasjad, äh, need on tihti teemad, mis võivad tunduda vastuolulised, nagu me kuulsime. ja mis puudutab artikli kakskümmend üheksa töögrupi, siis äh, nagu me kuulsime, et on vähetähtis, kus andmed asuvad, kuidas nendele juurde pääsetakse. kui äh, näiteks kahtlusalune on äh, kuskil riigis, siis miks ei peaks rakendatama selle riigi seadusandlust äh, andmetele juurdepääsuks? ükskõik, kus need andmed siis asuvad. ja samuti ütles härra Vjevjurovski, et äh, eelmise aasta detsembris äh, saadetud äh, dokument ei võtnud piisavalt arvesse piis-, tehtud muudatusi seoses äh, mainitud teemadega. ja lõpetuseks ma tahaksin äh, öelda härra Butarellile, et te tegite väga head ettepanekud. me peame otsima lahendusi, kuidas välja pakkuda vajalikke äh, garantiisid. aga kuidas me saame neid äh, garantiisid üldsegi hakata välja pakkuma, kui libekomisjon on täielikult protokolli muutmise vastu? next to um, Ms. Okay, uh, Jan, you've got a point. Jan, sul on protseduuriline küsimus. ma tahaksin äh, lihtsalt, ähm, et läheks protokolli kirja, et on natukene solvav, kui nüüd öeldakse, et meie komisjon ei ole kuri, äh, küberkuritegevuse vastasest võitlusest äh, huvitatud me oleme aastaid äh, töötanud direktiivide kallal, et äh, luua Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskus, me oleme tegelenud ka muu seadusandlusega selles valdkonnas, aga nüüd antud äh, juhul ei minda selle tööga edasi, vaid tuuakse sisse täiesti uus teema ja seal ei sisaldu need garantiid, mida meie välja oleme pakkunud seni ja see on solvav. Teie ütlesite, et äh, kriminaalkoostööd ei toimuks, kui lähtutaks sellest, mida meie siin ütlesime, see on täiesti vale. kui niimoodi äh, läheneda, siis te ise diskvalifitseerite ennast. loomulikult äh, toimub koostöö vastastikuse õigusabilepingute kaudu koostöö toimub liikmesriikide vahel kahepoolselt ja ka Euroopa Liidu tasandil ja kui seda ignoreerida, siis loomulikult ei jõuata järeldusele, et on midagi uut vaja. ma tuleksin ka siis samale järeldusele, aga see ei ole reaalsus. see ei olnud küll protseduuriline küsimus. aga jah, ma tahaksin ka omalt poolt öelda, et me oleme selles vallas kõvasti tööd ära teinud ja teie, härra Blanken, viitasite äh, sellele, et võib tekkida selline meetmete džungel, mida meie kindlasti ei soovi oma küberkuritegevuse vastases võitluses, me oleme kõvasti äh, panustanud õigusloomele, nii et ma jätaksin selle sõnavõtu protokolli, olgugi, et see ei olnud protseduuriline küsimus, ma oleksin ise ka seda lõpus öelnud. me nüüd äh, jõuame peagi oma arvamusvahetuse lõppu. ja ma kuulaksin ära nüüd äh, viimase kõneleja veel, enne kui ma ise ütlen lõppsõnad mulle tundub, et äh, need, äh, kes nüüd äh, on äh, hiljuti liitunud, ei saa võib-olla aru, miks meil on siin nii tuline arvamuste vahetus ja miks see Budapesti konventsioon on nii oluline. see on tõesti meie jaoks ülitähtis teema ja nendele, kes ei ole veel hästi kursis, peate lihtsalt lugema selle teema kohta. ja nüüd härra Putarelli, palun. Uh... tänan, esimees. ma olen nõus uh kõigega, mida ütlesid parlamendiliikmed, näiteks kirglikult äh, kolleegid Sippe, Lindvelt ja Albrecht. me tegeleme väga tundliku äh, küsimusega ja ma olen äh, nõus ka äh, sellega, mida ütles äh, proua Mussolini ohvrite kohta, kuidas paremini anda teada kuritegudest. kui äh, konventsiooni eesmärgiks on äh, kuritegude avastamise lihtsustamine, siis nad peaksid paremini arvesse võtma ka ohvri olukorda. nagu ma ütlesin oma eelnevas sõnavõtus, siis ärge saage valesti aru dialoog ekspertide vahel võib jätkuda. seega ei tähenda, et me peaksime läbirääkimistega jätkama. direktiivi määruse ettepanek on mõneti problemaatiline, lahendused on tihtipeale vastuolus lepingu artikliga nelikümmend kolm A. mõnikord, kui äh, tuleb taotlus teiselt äh, riigilt, siis kõigepealt äh, võetakse ühendust andmekaitseametnikuga ja ühegi, eriti kolmanda riigi taotlust ei saa rahuldada ilma sellise topeltkontrollita ja kui nüüd tulla tagasi võimalike lahendusvariantide juurde, siis konventsiooni artikkel kolmkümmend kaks B pakub äh, otsest juurdepääsu ja see on antud äh, olukorras riskantne. täna võib äh, õiguskaitseorgan saada juurdepääsu niimoodi, et ta saab äh, nõusoleku andmete valdajalt, see on väga riskantne. et lahendada mõningad äh, probleemid, mis on seotud sellega, kus äh, andmed asuvad ja kes on andmete omanik, siis meil on arutada viis varianti, mis on kõik vägagi kriitilised kui nüüd öeldakse, et on vaja vastava üksuse heakskiidust mööda minna ja anda kolmanda riigi õiguskaitseorganile täielik juurdepääs, siis see tähendab seda, et me loobume nõusoleku põhimõttest ja territoriaalsuse põhimõttest ja te kõik saate aru, et selline lahendus ei toimiks ma olen nõus äh, sellega, et äh, kui soovitakse asju lihtsustada, siis tõusetuvad äh, mitmesugused probleemid. ja tihtipeale need lahendused, mida välja pakutakse, tekitavad neid juurde. suur tänu, härra Butarelli ja lõpetuseks härra Vjevorovski. Points, first of all that's uh... teen lühidalt, kõigepealt on täiesti õige, et äh, see, mida räägitakse äh, kriminaalõigusest ja äh, siseriiklikust julgeolekust on õige, kuid äh, samas me näeme ju seda, et kõik pannakse ühte patta niinimetatud kriminaalõiguse alla. ja me ei tohiks unustada seda, mida ütles Giovanni Butarelli. see konventsioon ei puuduta mitte ainult küberkuritegevuse vastast võitlust, vaid igasuguste kuritegude alaste tõendite kogumist, nii et äh, see definitsioon on märksa laiem. mis nüüd puudutab äh, korrakaitseorganeid, siis me ei tohiks unustada seda, et äh, korrakaitseorganite maastik Euroopas on väga mitmekesine libe komisjonis äh, te saite sellest ise oma juurdluse käigus aru, et isegi nendes liikmesriikides, mille puhul me arvame, et me teame, kuidas andme, äh, korrakaitse on üles ehitatud, on tegelikult probleem sellega, et kas äh, keegi nende üle valvet peab või ei. ja me ei tohi unustada seda, et nende riikide nimekiri, kes on küberkuritegevuse vastase konventsiooni liikmed, on palju pikem kui Euroopa Liidu liikmesriikide nimekiri ja et eh, sinna kuulub eh, väga palju riike, kes on ka väljaspool Strasbourgi Euroopa Nõukogu, me nägime näiteks Austraalia juurdepääsust andmetele, ameeriklaste juurdepääsust andmetele, aserbaidžaanlaste andmepääsust, andmepääsust eh, andmetele, täiesti teine maailm praegu on neli Euroopa Liidu liikmesriiki minu teada, kes ei ole ratifitseerinud küberkuritegevuse konventsiooni aga mõnedest nendest äh, see ratifitseerimisprotsess praegu veel alles käib nüüd äh, kahekümne üheksanda artikli töörühma nimel ma tahaksin öelda, et me kavatseme praktilise tööga jätkata, teha koostööd äh, Euroopa Nõukogu esindajatega, sest et puhtpraktiliselt on võimalik leida lahendusi mõningatele probleemidele kui me vaatame Euroopa Nõukogu poolseid stsenaariumi, mille nad on ette valmistanud, siis seal on näha, et, et mõnikord see nõusoleku asi on tagasi toodud sinna stsenaariumitesse, aga me oleme valmis äh, ja avatud äh, selliseks praktiliseks koostööks, aga nagu ma ütlesin, need arutelud ei saa olema lihtsad. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu selle mm, väga stimuleeriva arutelu eest äh, meie siin parlamendis oleme rõhutanud äh, seda, et meil on territoriaalsusega tõsiseid probleeme, meil on ähm, pilvetehnoloogias andmekaitsega probleeme ja kõik see on tõusnud esile pärast äh, seda massilise jälitustegevuse alast uurimustööd, mis me oleme siin läbi viinud eelmise mandaadi ajal ja need on asjad, millele me kavatseme väga tõsiselt tähelepanu pöörata, sest et need äh, mõjutavad otseselt meie igapäevatööd, sisulist tööd, kui me võitleme, kui me oleme seadnud endale eesmärgiks kuritegevuse vastase võitluse, kuid samas isikuandmete kaitse, nii et suur tänu täna külla tulemast ja suur tänu selle arutelu eest!